Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουμε το... Lugupeetud kolleegid, lõpetame nüüd hääletusega. Meil on kaks raportit veel. Kõigepealt proua Jäätenmägi raport Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu kohta. muudatusettepanek kaks. vabandust, parandab ennast president muudatusettepanek üks, meil on suuline muudatusettepanek, mille esitas härra Ansbergis. lugupeetud proua president, kallid kolleegid, et ära hoida arusaamatusi, ma sooviksin lisada ühe sõna, mis puudutab relvastatud jõudude äraviimist Mägi-Karabahhiast äh, lisada ümbritsevad vägikorrakahjad, lisada sõnad kõigepealt, palun ärge keelduge läbipaistvusest. suur tänu, see, see oli härra Landsbergi see suuline muudatusettepanek, tundub, et keegi ei ole selle vastu. et paneme selle suulise muudatusettepaneku hääletusele, kes on poolt, kes on vastu vabandust, mina ei ole härra Landsbergis ettepanekuga nõus, ma arvan, et algne tekst on parem. me paneme härra Landsbergise muudatusettepaneku hääletusele, oli vaja, et nelikümmend saadikut oleks sellele vastu, see, nii et paneme selle hääletusele, kes on poolt, vastu seda tehti juba varem, ma ütlesin, et kes on muudatusettepaneku vastu, näiteks äh, see, äh, annaks sellest märku kohe pärast seda, kui härra Landsbergis oma, oma muudatusettepaneku esitas. andke meile piisavalt äh, aega, et reageerida. no hea küll Te kuulsite, mille, millise muudatusettepaneku esitas härra Landsbergis, kes on vastu härra Mansbergise muudatusettepanekule, kes on vastu? lugupeetud daamid ja härrad, võib-olla tekkis äh, arusaamatus sellega seoses, et ähm, et tõlge jõudis täieli hilinemisega, neljakümmet saadikut igatahes vastu ei olnud, nii et nüüd paneme selle muudatusettepaneku hääletusele, nii et kes toetavad seda suulist muudatusettepanekut? Neid oli vähem kui nelikümmend, kes on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule? kes on erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega ning nüüd lähme härra Boreva raporti juurde, mis puudutavad äh, Euroopa Liidu ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimisi ning äh, muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nimeline hääletus kogu resolutsiooni projekti kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne härra Purivoli. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Nüüd jõuame hääletusselgituste juurde.